Good evening to everybody. tere õhtust. ma tervitan kõiki liikmesriikide parlamentide esindajaid tänasel parlamentidevaheliste komisjonide kohtumisel. tere tulemast ja me töötame kahe istungiga. kõigepealt on Euroopa laste garant-, Haiti kui vahend võitluses vaesuse vastu ja teine istung käsitleb õiglast miinimumpalka. aga enne kui me asume sisuliselt neid teemasid arutama, ütlen paar sõna selle kohta, kuidas töö on korraldatud sõnavõtukaardid on siin saalis olemas ja me palume, et liikmesriikide saadikud, kes soovivad sõna, täidaksid kaarti ära meil on ainult valged kaardid, need näevad välja sellised, aga need on eraldi esimese istungi ja teise istungi jaoks. nii et olge tähelepanelikud ja me töötame järgmiselt, kõigepealt kolm liikmesriigi parlamendisaadikut saavad sõna ja siis üks Euroopa Parlamendi saadik ja siis jälle kolm liikmesriigi parlamendisaadikut ja võib-olla me kohandame seda tegevuskorda arutelude käigus. ja kõigepealt ma annan sõna Gordan Marasile, kes on tööhõive, pensionisüsteemide ja sotsiaalpartnerluse komisjoni esimees Horvaatia parlamendist ja tema juhatab sisse nüüd meie kohtumise ja hakkab ka seda juhatama. ma jätkan nüüd horvaadi keeles, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. daamid ja härrad. proua Nikolsonova. mul on suur heameel pöörduda siin täna liikmesriikide parlamentide saadikute poole ja Euroopa Parlamendi saadikute poole. täna me räägime kahest väga tähtsast teemast. esimene on Euroopa lastegarantii kui vahend võitluses vaesuse vastu. me alustame sellest teemat, sest me kõik mõistame, kuivõrd oluline on demograafia teema ja me teame, kui tähtsad on meie jõupingutused selle nimel, et luua ühesugused tingimused kõikidele meie kodanikele, kõigile, kes elavad Euroopa Liidus tegemist on üliolulise teemaga, pidades silmas, et meie elanikkond vananeb ja me mõistame, et tuleb investeerida tulevikku seetõttu ja lapsed on meie tulevik. väljakutsed, mis meie ees on, nõuavad, et me kiiresti reageeriksime. ja meil on hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon oma uue koosseisuga on mõistnud selle teema olulisust ja meil on ka volinik, kes otseselt vastutab demograafia teema eest ja seetõttu ma annangi sõna proua Dubravka Šuitsale, kes on Euroopa Komisjoni asepresident ja tema valdkond on demokraatia ja demograafia. Uh, suur tänu uh, härra Maaras, volinik Schmidt, lugupeetud liikmesriikide parlamendisaadikud ja Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest esineda teie ees ja jagada teiega mõtteid laste garantii üle ja pärast äh, lõunat ma tean ka Euroopa poolaastast tuleb juttu ja president von der Leyen on öelnud ka äh, sel teemal võtnud sõna. ja see oli möödunud aasta juulikuus ja nüüd ma räägin kontekstist. Ursula von der Leyen ütles, et tuleb rohkem investeerida meie laste tulevikku ja see sõnum on selge. president von der Leyen peab väga oluliseks seda, et me tegeleksime nende oludega, milles meie lapsed Euroopas üles kasvavad ja eriti tuleb võidelda laste vaesuse vastu. ja koos ähm, volinik Nikolai Schmidtiga tahame teile esitada aastal kaks tuhat kakskümmend üks lastegarantii. ja ma loodan, et kõik saadikud siin on päri minuga, et kui ma ütlen, et lastel peab olema juurdepääs teenustele ja toetusele, oma lapsepõlve ja noorusaastate kestel. artikkel kolm aluslepingus samuti räägib sellest, mis on nüüd Euroopa Komisjoni roll. ma tahan toetada liikmesriiki ja täiendada liikmesriiki nende tegemistest. aastast kaks tuhat seitseteist eh, siin kojas öeldi, et võitlus laste vaesuse vastu peab olema Euroopa sotsiaalsete õiguste samba üks osa. lugupeetud saadikud, paar kuud tagasi, kui ma olin kuulamistel siin teie kojas, ma ütlesin, et minu prioriteet on investeerida lastesse ja ma jään selle eesmärgi juurde ja kordan, et mul on vaja selleks teie toetust, tagamaks, et tõesti kõik teoks saab, mis ma olen kavandanud ja tahan tugineda komisjoni soovitustele aastast kaks tuhat kolmteist, mis puudutasid lastesse investeerimist ja selle pealkiri oli ebasoodsate tingimustest väljamurdmine tähtis on tagada piisavad rahalised vahendid, samuti taskukohased kvaliteetsed teenused ning tähtis on, et lapsed saaksid osaleda Euroopa Liidu demokraatlikus elus. meie lisaväärtust Euroopa Liidu tasandil on sihipärase laste garantii vormis tahame tegeleda tõketega, mis meil on liikmesriikides, eriti nende tõketega, mis ei luba lastel saada teenuseid, mida neil on vaja heaoluks ja arenguks. integreeritud Euroopa Euroopa lastegarantii hõlmab ka toetust madala sissetulekuga ja ühe lapsevanemaga leibkondadele, samuti lastevanemate kaasamist tööturule, juurdepääsu tasuta tervishoiule, haridusele, elupaigale ja korralikule toitumisele. Euroopa Komisjon praegu hindab sisuliselt lastegarantii algatust ja käsitleb ka selle ajakava ja mõne hetke pärast minu kolleeg Nicolas Schmidt räägib täpsemalt meie plaanidest ja eesmärkidest, mis meil on praegu. mulle usaldati ka ulatusliku strateegia koostamine, mis käsitleb laste õigusi. praegu on protsess alles algusjärgus, aga meie eesmärk on sinna kaasata meetmed, mis kaitsevad kaitsetud lapsi nii online kui offline tahame ka lapsesõbralikku õiguskaitset ja näeme ette võitluse laste vägivalla vastu. tahame ka, et lapsed aktiivsemalt osaleksid Euroopa Liidu demokraatlikus elus ja nii mm, Euroopa tulevikukonverentsi raames me tahame ka laste dialoogi pidada ja suvelaagrid eh, tahame korraldada teatud teemadel, et lapsed saaksid ka omapoolseid ettepanekuid teha ja juba praegu me teeme koostööd lastega ja noortega programmi raames, mille pealkiri on Tagasi kooli. Mm, eh, kõige kaitsetumad on ka alaealised, kes on näiteks saatjata tulnud meie juurde ja me oma tegemistes tugineme Euroopa Liidu aluslepingu artiklile kolm ja kolmkümmend neli ja kolmkümmend kaks põhiõiguste hartas. üksteist peamist punkti Euroopa agendas, mis käsitleb laste õigusi, on meil aga me ei tohi unustada ka ÜRO konventsiooni laste õiguste kohta. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ühinenud selle konventsiooniga. aga loomulikult ma tahan laiapõhjalisi konsultatsioone pidada kõigi sidusrühmadega, kodanikuühiskonnaga, vabaühendustega, rääkida aga mida me siis tegelikult teeme, me teeme seda kõike meie laste nimel ja ma tahan ka lapsed ära kuulata seetõttu ja nagu ma ütlesin, nende seisukohad ja vajadused peavad arvesse minema ja strateegia võetakse tõenäoliselt vastu kaks tuhat kakskümmend üks esimesel poolel. ja lugupeetud saadikud, kunagi olime me kõik lapsed ja on ülioluline, et igal lapsel oleks õigus ja juurdepääs ühesugusele lähtepunktile elus. ja meie otsused mõjutavad otseselt meie laste elusid. me tahame ära kuulata laste hääle ka Euroopa tulevikukonverentsil. lugupeetud saadikud, meie töö tugineb Euroopa Liidu sotsiaalkaitsele ja inimõiguste mehhanismidele. meie eesmärgid on kooskõlas ÜRO kaks tuhat kolmteist jätkusuutliku arengu agendaga meie strateegial on võimalik eesmärk lisada väärtust laste õiguste üleilmsele kaitsele. see annab meile tugeva aluse selleks, et pidada arutelusid multilateraalsetel foorumitel. oma töös peame alati meeles pidama, et laste õigused on ähm, üleüldised õigused ja laps jääb lapseks ükskõik, kus ta on maailmas. aitäh! Thank you, Miss, Miss Schulza suur tänu mm, asepresident Šuikale selle sissejuhatava sõnavõtu eest. ma loodan, et ähm, teie kava puudutab ka laste õigust saada juurdepääs internetile ja ka samuti laste kaitset internetis. täna helistas mulle minu tütar. ta ei öelnud mulle mitte, et issi, ma armastan sind, vaid et issi, meie wifi ei tööta ehk siis äh, lapsed, äh, lapsed on äh, oma prioriteetidega ja me teame muidugi, millised need prioriteedid on. nüüd saab sõna härra Nicolas Schmidt, volinik, kelle portfelliks on töökohad ja sotsiaalõigused. härra Schmidt. aitäh, juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt alustuseks ütleksin, kui hea meel on mul osaleda arutelus, mis puudutab nii olulist teemat siin Euroopa Parlamendis. tegelikult siin parlamendis laste garantii mõte sündiski ja ma mäletan, et ma osalesin aastal kaks tuhat viisteist ühes seminaris, mida juhtis üks meie siinsetest kolleegidest siis ma esindasin Luksemburgi kui nõukogu eesistujat tol hetkel, siis kui see mõte äh, paika pandi ja välja käidi. nagu te teate, siis komisjoni president, nagu ka mu kolleeg juba ütles, Ursula von der Leyen äh, lubab arendada laste garantiid kui kontseptsiooni ja sellise garantiiga vastu võtta, eesmärgiga toetada igat last, kes ähm, on millegi vajaduses mul on hea meel selle tööga tegeleda sotsiaalõiguste samba ja sotsiaalõiguste samba tegevuskava raames. ning äh, seda siis koostöös asepresident Šuitsaga, kes äh, juhib laste õiguste kaitset ja kelle poolt tuleb kõikehõlmav strateegia, nagu ta ka just ütles, äh, mis puudutab siis lapse õigusi vaesuses lapsed saavad ebaõiglase alguse oma eludele, aga me teame, et vaesus mõjutab tegelikult kõiki pereliikmeid, nii vanemaid kui lapsi. vaesed lapsed elavad tavaliselt ju vaestes perekondades. sel põhjusel ongi vaja mõista meie tegevust vaeste laste raames osana laiemast võitlusest vaesuse vastu ehk siis kui parandada vanemate vaesuse olukorda, anda nendele paremad võimalused ja muud, siis saavad ju kasu ka lapsed. laste vanematele on vaja võrdseid võimalusi, õiglasi võimalusi, anda inimestele mõjuvõimu juurde koolituse, hariduse, kõige muuga, see parandab nende väljavaateid tööjõuturul. samuti on vaja võrdseid ja õiglasi töötingimusi, õiglasest miinimumpalgast räägime järgmise sessiooni käigus, aga nagu öeldud, tegemist on vahendiga, mis äh, annab vanematele ja nende lastele võimaluse väärikalt elada, samuti tuleb tagada piisav äh, sotsiaalkaitse, juurdepääs põhiteenustele, tegemist on olulise vahendiga võitluseks äh, vaesuse ja tõrjutuse vastu. põhimõte number üksteist sotsiaalõiguste sambast, mis on ju ka parlamendi ehk siis teie poolt välja öeldud see põhimõte number üksteist rõhutab laste õigust saada taskukohast ehm, laste haridust ja hooldust, mis on hea kvaliteediga ning lastel on õigus olla kaitstud vaesuse eest, ehm, ebasoodsate taustatingimustega lastel on õigus saada täiendavaid võimalusi oma võimaluste parandamiseks ning siin saabki anda laste garantii tõelist lisaväärtust. laste garantii võib panustada sellesse, et vähendada seda laste arvu, kellel on vaesusrisk või siis tõrjutuse risk Euroopa Liidus praegu. aastal kaks tuhat kaheksateist äh, oli peaaegu üheksateist miljonit last mõjutatud vaesusest kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis tol hetkel oli Ühendkuningriik veel eh, liige, ehk siis tegelikult tuleks sellele liita veel neli miljonit last, ehk siis tegelikult kakskümmend kolm miljonit last tol hetkel. laste vaesus võib teatud liikmesriikides olla suurem kui teistes, aga ühiseks jooneks on see, et see on olemas kõikides liikmesriikides, ka jõukamates liikmesriikides. sel põhjusel me mõtlemegi poliitika instrumendile mis käivitaks tegevused liikmesriikide poolelt nii poliitika eesmärkide äh, poolelt kui ka piisava riikliku rahastuse tagamise poolelt. Euroopa Liit võib mängida tugevat rolli võitluses laste vaesuse vastu, edendades innovatiivseid lahendusi, äh, toetades õigeid investeeringuid ja pannes paika sellise innovatiivse adekvaatse raamistiku koos liikmesriikidega, see siis aitaks edendada tegevusi ja positiivseid meetmeid koha peal, selleks et nii poliitiline tahe kui ka riiklik rahastus liiguks õiges suunas käsikäes. poliitikainstrumenti ette valmistades mõistame teie vajadust pöörata tähelepanu ehm, puudust kannatavatele lastele näiteks kvaliteetsesse kaasavasse lasteharidusse investeerimine, hooldusesse, koolidesse investeerimine, juurdepääs ähm, tervishoiule, toidule, piisavatele elamistingimustele, see kõik võib äh, selle tsükli murda, ebasoodsate tingimuste tsükli, millega lapsed silmitsi seisavad. me peame oma kodutöö ära tegema selleks, et luua parim võimalik instrument. selleks komisjon Äh, arendab edasi teostatavas uuringuid, mida on parlament soovinud. esimest sellist uuringut tutvustati esmaspäeval ja see aitab meil panna paika ja kujundada õigeid poliitikaid. lastegarantii saab olema ainult üks vahenditest, mis äh, on suunatud vaesuse ja tõrjutuse vastase võitluse tarbeks Euroopa Liidus. nagu varem öeldud, meetmed, mis on kasulikud vanematele, on seega kasulikud ka lastele komisjon arendab välja ka kõikehõlmava vaesusevastase lähenemise, mis siis peaks aitama liikmesriikidel vaesuse vastu võidelda ning lastegarantii saab olema üks selle mõistatuse kesksetest elementidest. sotsiaalõiguste samba rakendamise tegevuskava on järgmine oluline element ning põhimõtted selles aitavad meil mõelda võitlusele sotsiaalse tõrjete vastu, töökohtade, koolituse, hariduse, sotsiaalkaitse, juurdepääsetavate sotsiaalteenuste ja kõige enam taskukohaste elamispindade juurde. lapse garant-, laste garantiid tutvustame aastal kaks tuhat kakskümmend üks pärast vajalikku ettevalmistust, sealhulgas konsultatsioone asjakohaste sidusrühmadega ning see peaks siis ähm, tuginema ka ettevalmistustegevustel ja ka õiglase ülemineku alasel tööl. ettevalmistavad tegevused, mille on parlament välja pakkunud ja mida komisjon praegu rakendab, need aitavad meid kindlasti oma töös. samuti jätkame väärtuslike katseprojektidega ja teeme järeldusi nendest käimasolevatest projektidest. eile käisin konverentsil mis lõpetas ettevalmistavate tegevuste esimese faasi, kus tutvustati siis ka esimest teostatavusuuringut. faasid kaks ja kolm järgnevad nüüd. peame arvesse võtma ka võimalust saada rahastust Euroopa Liidu rahalistest vahenditest, eriti Sotsiaalfond Plussist. lugupeetud parlamendiliikmed resolutsioonis aprillikuus eelmisel aastal rõhutasite te seda, et ESF e Plussi rahastus lastegarantii tarbeks peaks keskenduma kõige vaesematele lastele, pannes rõhku teenustele, rõhutasite, et viis koma üheksa miljardit ESF Plussi rahastusest peaks minema lastegarantiile ja et liikmesriigid näeks ette vähemalt viis protsenti oma ESF Plussi vahenditest et rõke, rakendada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta komisjoni soovitusi, mis puudutab lastesse investeerimist. ma hoian selle küsimuse kolmepoolsetel läbirääkimistel tihedalt pilku peal, aga me ei alusta nullist. Euroopa Liidu vahenditega aidatakse juba praegu paljusid puudust kannatavaid lapsi ehk siis meie ülesanne on tagada piisavaid vahendeid selleks, et neid äh, lapsi toetata, äh, toetada. aga Euroopa rahastusest ei piisa selleks, et miljoneid vaesusest välja tuua, vaid vaja on ka riikidepoolset äh, rahastust ja vaja on ka riikides arutelusid selle kohta, kuidas seista vastu laste vaesusele ja kuidas saaks laste garantiid rakendada. rahvusparlamentide roll, ja täna on ju rahvusparlamendid siin kohal, rahvusparlamentide roll on seega väga oluline, isegi võtmetähtsusega. kui see töö on hästi suunatud, kui kasutatakse ka Regionaalarengu Fondi vahendeid ja InvestEU vahendeid, siis on võimalik saavutada seda vajalikku sünergiat ja tuua kaasa muudatusi. aga üle kõige muu on vaja tugevat pühendumust igal tasemel Euroopa tasemel, riiklikul tasemel, kohalikul tasandil, selleks et investeerida tugevasse ühiskonda. ja laste vaesuse vastane võitlus on üks meie prioriteetidest, nagu ütles asepresident Šuitsa ja nagu on öelnud ka komisjoni president, ning eh, see jookseb läbi ka meie riigipõhistest soovitustest Euroopa poolaasta raames, millest te enne rääkisite. ehk siis me ei räägi sellest mitte ainult äh, valitsustega, aga ka riikide parlamentidega, kodanikuühiskonnaga, kohalike piirkondlike omavalitsustega, ehk siis kõigi sidusrühmadega, aitäh! E, suur tänu e, sotsiaalõiguste e, volinikule, järgmisena saab sõna Portugali parlamendi saadik Eduardo Barroco de Melo From the European Parliament and the Croatian Presidency, dear Vice President of the European Commission, Democracy and Demography, the European äh, äh, lugupeetud äh, kaas presidendid, Euroopa Horvaatia mm, eesistuja, lugupeetud Euroopa Komisjoni asepresident, lugupeetud äh, Euroopa äh, äh, tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik, kõigepealt sooviksin tänada, et kutsusite Portugali parlamendiga esinejad Euroopa Parlamenti, et jagada mõningaid seisukohti. väga õigeaegne arutelu ja öö, väga äh, positiivne on, et uus komisjon on selle äh, Euroopa, Euroopa lastegarantii ideega edasi äh, liikunud ja see on ka jätkumeetmena Euroopa sotsiaalõiguste samba punktile üks, milles on paika pandud põhimõtted seoses laste õigustega ja äh, viitaksin ka selle, et Euroopa Komisjon äh, äh, esitleb tegevuskava, et ellu viia Euroopa sotsiaalõiguste sammas aastal kaks tuhat kakskümmend üks, tõenäoliselt Portugali eesistuja ajal. ja on ilmselge, et üleüldine vaesuse kõnele öeldakse, et ta võiks rääkida aeglasemalt, siis oleks võimalik ka tõlkida laste äh, vaesus on äh, vägagi äh, muret tekitav. aastast kaks tuhat neliteist näeme andmeid, et suurima riskiga on selles osas Rumeenia ja Bulgaaria. kõneleja öeldakse uuesti, et ta võiks kõneleda aeglasemalt. laste vaesus on seega üle-euroopaline probleem, aga see tekitab ka ebavõrdsust liikmesriikide äh, vahel. aastal kaks tuhat kolmteist võttis nõukogu vastu soovituse lastesse investeerimine. Äh, aastaks kaks tuhat seitseteist oli ainult üheksa liikmesriiki äh, teinud edusamme, võtnud algatusi, et siis oma programme ja poliitikat äh, selles vallas äh, tugevdada. Euroopa äh, Parlament võttis juba novembris kaks tuhat viisteist vastu resolutsiooni, mis puudutas laste garantiid ja sellele järgnes ka uus resolutsioon seoses ESF Plussiga, aga minu riigis vaatamata sellele, et äh, vaesust on vähendatud aastast kaks tuhat viisteist, äh, on äh, see siiski suurem vanuserühmas null kuni kaheksateist aastat kui muudes vanuserühmades. seega püüame leida viise, kuidas piirata põlvkondadevahelist vaesuse taastootmist ja selleks on ette nähtud mitmeid avalikke poliitikaid võrdne seoses äh, vanemate äh, võimalustega, lastehoiuga ja nii edasi. ja ma usun, et laste äh, garantiis, garantii pakub palju võimalusi laste vaesuse vastu võitlemiseks mitmel tasandil ja eesmärgiks on see, et kõigil Euroopa lastel oleks ligipääs kvaliteetsele tervishoiule, haridusele, toitumusele, elamispinnale ja nii edasi, see äh, on väga oluline, võttes arvesse Euroopa äh, Liidu äh, tulevikku. Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega peaksid kokku leppima ühistest eesmärkidest lähtuvad näitajad ja laste vaesuse kaotamine peaks olema ka Euroopa poolaasta tegevuste keskmes ja äh, selleks arvesse võtta siis ka tööhõive äh, näitajaid ja et äh, võrrelda siis riike omavahel ja sead-, seada siis riigipõhiseid eesmärke. laste garantii peaks saama ähm, prioriteediks Euroopa rahastuse valdkonnas, ka Euroopa Parlament on ähm, toetanud seda, et eraldatakse ES, uuest ESF-ist viis koma üheksa miljardit eurot lastegarantiile, lisaks sellele liikmesriigid eraldaksid oma ESF pluss ressurssides viis protsenti äh, lastegarantiiga seotud tegevustele. kuid meil on siiski Äh, muresid seoses sellega, et nõukogu president möödunud reedel oma ettepanekus tegi siis äh, ettepaneku vähendada üks koma seitse miljardit eurot äh, neid vahendeid võrreldes esialgse Soome ettepanekuga, mis oli juba kaks, kahe koma kolme miljardi võrra väiksem komisjoni algse ettepanekuga võrreldes. seega lähtudes proua äh, von der Leyeni ettepanekust, peaks see kõik toimuma kooskõlas siis järgmise finantsraamistiku äh, vahendite äh, aruteluga ja ESF-i võimaluste tugevdamisega. ja siis meil peaks olema siin põhi, põhimõtted, millest me kõik, millest kogu poliitikas lähtutakse, tagades kvaliteetset haridust, tervishoidu, toitumist, elamispinda kõigile lastes. ja siin on väga oluline tagada, et toimuks tõhus koostöö kõigi osapoolte vahel Äh, näiteks avalikud võimud, sotsiaalteenused, äh, valitsusvälised organisatsioonid, äh, tööhõiveasutused, koolitus, haridusasutused, ettevõtjad, ametiühingud ja nii edasi. laste garantii peaks olema väga oluline instrument, et muuta Euroopa kodanike elu ja kasutaksin seda suurepärast võimalust, peaksime seda ära kasutama, et tuua noored eurooplased, kes on meie tulevikuks, meie arutelu keskmesse suur tänu äh, kõigile äh, kõnelejatele. Äh, nüüd saavad sõna soovijad sõna. kõigil on kaks minutit, Vaiko Starovitš Sloveeniast on esimene. Zdaj jaz bom govoril kar v slovenščini. Veselim me, da je aitäh, mina räägin äh, sloveeni keeles, mul on väga hea meel kuulda, et äh, üks äh, praeguse Euroopa Komisjoni prioriteete on sotsiaalõiguste sammas, see kindlasti aitab kaasa solidaarsema ja õiglasema Euroopa saavutamisele, mis oleks paremini lõimunud. mul on ka hea meel kuulda, et kõnelete äh, lastegarantiist, äh, eriti just seoses äh, raskes olukorras lastega, kellel on vähem võimalusi ja lapsed on vaesusest mõjutatud tegelikult väga paljudel tasanditel, ka füüsiliselt, vaimselt ja nii edasi, ka neuro teadustes on näidatud, et see mõjutab ka lausa ajutegevust, see ei puuduta mitte seega ainult äh, materiaalsete vahendite puudumist, vaid ka sotsiaalset kapitali nende puhul, kes elavad äh, vaesuses kindlasti ei ole äh, vaestel, vaesuses elavatel lastel teistega võrreldes võrdset lähtepunkti elus ja lastel äh, on raskusi enamasti äh, läbi kogu elu, nad ei saa äh, piisavat äh, kvaliteetset äh, toitu ega hoolitsust, nad ei ole koolis teistega võrdsed, tihtipeale äh, on nad sotsiaalselt tõrjutud ja nad ei saa oma potentsiaali ellu viia ja nende pere vähesed võimalused tõkestavad neil oma äh, elus saavutamas seda, mida nad võiksid saavutada. ja Eurostati andmed äh, näitavad, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus Sloveenias laste puhul on väikseim Euroopa äh, Liidus, mis on rõõmustav, kuid see on siiski kolmteist koma üks protsenti, mis on sellegipoolest liiga kõrgem. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Svetlana Langerova Bulgaariast lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad. kõigepealt äh, sooviksin jagada oma rõõmu teiega selle üle, et saan äh, pidada mõttevahetust äh, sellisel olulisel äh, teemal, mis on ka Euroopa äh, Liidu kaasseadusandjate jaoks esmatähtis. Bulgaarias on meie jaoks sotsiaalne mõõde väga e, oluline e, ja ka Euroopa Komisjoni prioriteedid on meie jaoks e, väga tähtsad. laste garantii algatus Euroopa Parlamendi poolt on uue Euroopa Komisjoni poolt ka väga aktiivselt nüüd edasi kantud. meie jaoks on Bulgaarias see teema väga tähtis, mitte ainult äh, riigi, vaid kogu Euroopa tasandil. see on sotsiaalvaldkonnas, oli ka meie eesistumise ajal äh, esiplaanil, ähm, kui me äh, liikusime edasi mõnede nõukogu äh, ettepanekutega seoses vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisega lastele suunatud äh, poliitika, äh, lapsehoid, lapsehoiu valdkonnas on meil ka reformid Bulgaarias äh, käimas, pöörame palju tähelepanu väikelastele suunatud teenustele ja ka puuetega lastele, nende peredele ja ka tulevastele lapsevanematele me usume ainult, et horisontaalne ja kompleksne äh, lähenemine, mis viidakse ellu partnerluses kõigi osapooltega, võib anda positiivseid tulemusi, mistõttu ongi Bulgaaria igati valmis osalema äh, uue, uute algatuste, äh, uutes algatustes seoses lastega Euroopa Liidus. aitäh! nüüd saab sõna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 Lätis äh, pöörame väga palju tähelepanu materiaalsele toetusele ja demograafilised küsimused on meie riigis prioriteetsed. praegu me mõtleme selle peale, kuidas kõige paremini äh, kogu perekonda toetada ja kui me räägime tagatistest, siis oluline on, et äh, liikmesriikidel oleksid ühesugused võimalused laste hooldamise vallas, elupaiga küsimuses, koolihariduses ja siin on väga palju veel vaja ära teha. tihtipeale ühe põlvkonna vaesus toob kaasa ka järgmise põlvkonna vaesuse, see kulgeb põlvkonnast põlvkonda ja seegi teema vajab tegelemist. tähtis on, et laste eh, garantiid puhul me, me ei mõtleks ainult liikmesriigi tasandi peale, vaid Euroopa Liidu tasandi peale. seda tugevam on Euroopa Liit, mida suurem edu meil on. ja meil on mitmesugused projektid, mida viivad läbi erinevad institutsioonid. väga palju on meil probleeme sellega, et leida pikaajaliselt toimivaid lahendusi. Is... suur tänu ja järgmine Euroopa Parlamendist selle komisjoni aseesinaine proua Blinkivitš-Jute. suur tänu juhataja, kallid kolleegid, kõigepealt mul on teile küsimus. kas meil tõesti on vaja euroopalaste garantiid? ma arvan, et igaüks võib öelda, äh, saadikud või volinikud, kõik vastavad selle peale, et jah, meil on vaja lastegarantiid, see on ülimalt oluline ja miks nii, see näib niivõrd elementaarne ükskõik, kus laps elab, Leedus, Saksamaal, Prantsusmaal, Horvaatias, iga laps omab õigust heale haridusele, tervishoiuteenusele, elupaigale, heale toidule. aga meie oleme teiega poliitikud. miks siis pea kakskümmend miljonit last Euroopa Liidus see on ju väga rikas ühendus, elab vaesuses ja jäävad ilma nendest põhiteenustest. Nicolas Schmidt ütles, et viis aastat tagasi me äh, algatasime selle ristikäigu ja hakkasime rääkima, et jah, on vaja laste garantiid. mulle meenub ka varasem aeg siin Euroopa Parlamendis. me kogu aeg tõukasime tagant poliitikuid erinevatest parteidest äh, sooviga Eh, saada toetust neilt meie resolutsioonidele. ei piisa sellest, kui liikmesriigi tasandil raha, ette rahalised vahendid ja projektid, on vaja teha koostööd ja kasutada Euroopa Liidu vahendeid koos liikmesriikide vahenditega ja ainult nii me võidame laste vaesuse. strateegia kakskümmend kakskümmend. nägi ette, et vaesus kaob aga nüüd me näeme, et e, ainult üks miljon last pääses välja sellest vaesusest. nii et on vaja edasi tegeleda ja ma pöördun liikmesriikide saadikute poole. praegu me arutame pikaajalist finantsperspektiivi e, ja kui asjad jäävad nii, nagu praegu on, siis vaesus laste hulgas ei kao. ja sotsiaalne Euroopa ei saa tekkida. ma palun, et teie nüüd toetaksite meid selleks, et me saaksime koos päästa meie lapsed. suur tänu selle emotsionaalse sõnavõtu eest. järgmine. mulle meeldivad emotsionaalsed poliitikud. sest see on hea. härra Anti Pavic Horvaatiast, palun. suur tänu, kallid kolleegid. mul on suur hea meel osaleda siin selles arutelus niivõrd tähtsa teema üle. Euroopa Liidul on ju vananemise probleem eh, ja eh, elanikkonna juurdekasv on negatiivne ja ma olen nõus Euroopa Komisjoni asepresidendi proua Šuitsaga, kes tegeleb demokraatia ja demograafia küsimustega jah, Horvaatias institutsionaalselt on meil see valdkond reguleeritud, meil on ka riiklik strateegia kuni aastani kaks tuhat kakskümmend oli ette nähtud ja eesmärk on äh, kaitsta lapsi paremini ja kasutada ära olemasolevad äh, rahvusvahelised ja riiklikud normid et laste õigused oleksid paremini järgitud ja tähtis on kaasata kõik sidusrühmad, kes vastutavad laste õiguste realiseerimise eest ja on vaja välja tuua väljakutsed ja tõkked, mis aga rääkida ka edust senini ja seada prioriteedid eelseisvaks perioodiks. Euroopa Nõukogu strateegia ja laste õigused eh, aastani kaks tuhat viisteist ja Euroopa Liidu agenda laste õiguste vallas ka meie strateegia näeb ette neli valdkonda. kõigepealt lapsesõbralikud teenused peamistest valdkondadest lapse elus, õigussüsteem, tervishoid, haridus, sotsiaalkindlustus, sport, kultuur ja teised valdkonnad. tähtis on, et igasugune vägivald laste vastu kaoks ja kolmandaks on vaja tagada laste õigused, kui nad on kaitsetus olukorras ja neljandaks laste aktiivsem osalemine ühiskonnaelus tagada ja nagu härra Schmidt ütles sissejuhatuses, siis ka mina olen nõus sellega, et erivajadustega lastel õigused on vaja tagada ja tagada nende rehabilitatsioon ja sotsiaalne äh, integratsioon ja panna just rõhku preventsioonile, aga ka nende ravile ja puuetega in inimeste teema on ülimalt aktuaalne. ja väga palju teevad siin ära kohalikud omavalitsused aga nende suutlikkus on piiratud. jah, me oleme edasi liikunud, aga asjad saavad palju paremini minna, eriti lapsed, kes on mitmesugustes asutustes, last, haiglates, kes elavad vaestes perekondades, nende heaks tuleb rohkem ära teha ja kõik see seondub ka laste garantiiga. ma tänan, proua Kokuma Küproselt järgmisena. suur tänu. jah, tervitan seda, et Euroopa laste garantii koostatakse ja selle põhjuseks on see, et iga neljas laps on vaesuse piiril ja sotsiaalne tõrjutuse ohus. see on kuritegu laste vastu ja Euroopa tuleviku vastu. kakskümmend viis miljonit last alla kaheksateist aastast ei oma võrdseid võimalusi saada haridust, sotsiaalhoolekannet, tervist, hoiuteenuseid, korralikku toitu. Nad elavad halvades majutustingimustes ja see on silmakirjalik laste vaesus ei tekkinud ju üleöö. see tuleneb ikkagi poliitikatest, mis on mm, meil äraspidised ja me peame nüüd mõistma seda. aga me ei ole alati olnud varasemal ajal ühes leeris siin. kärbiti näiteks palkasid selleks, et tootlikkust suurendada, sotsiaaltoetusi on vähendatud, aga me teame, tulemuseks on, et kümned tuhanded perekonnad jäävad abist ilma. ja sellised kärpepoliitikad pidid aitama erinevate programmide eesmärke saavutada. laste vaesus, kui see süveneb, õõnestab maailma tulevikku. lapsed, kellel on vähem võimalusi võrreldes oma eh, eakaaslastega paremates oludes, ei saa arendada oma oskusi, omandada kvalifikatsiooni. meil ei ole vaja mingeid konverentse korraldada, meil on vaja poliitilist tahet. aga praegu jääb sellest vajaka. jah, tehakse suuri sõnu ja tehakse nägu, et hoolitakse. ja raha läheb bürokraatiale ja ei jõua kunagi abavajavate lasteni, see peab lõppema. tuleb tegutseda. mis, minister Agnes uh,, äh, Mrs Agnes Jungerius. proua Agnes Jungerius sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Euroopa Parlamendist, palun uh,. suur tänu, suur tänu, et tulite jah, on väga oluline, et me räägiksime sellest, kuidas ära hoida vaesus laste hulgas. ja tähtis on siin rääkida mitte ainult sellest, mida saab ära teha Euroopa Liidu tasandil, vaid ka sellest, mida me saame üheskoos teha erinevatel tasanditel, sealhulgas ka liikmesriikides. ja tahan rõhutada ühte märkust, mis kõlas volinik Schmidtilt, et laste vaesus ei ole ainult vaeste liikme, vaesemate liikmesriikide probleem. mina, kes ma olen Hollandist, ma näen, et see eksisteerib ka minu riigis ja me peame selle üle häbi tundma. arvudest juba räägiti. ja me teame, et kui elu algab vaesuses, siis ollakse juba ebasoodsamas olukorras võrreldes eakaaslastega ja seda kogu elu kestel minu jaoks on oluline näha, kuidas meie koostöös avaldada survet näiteks järgmise neljapäeval toimuva konverentsi osalistele. kui räägitakse MFF-ist ja häbi on minul, ma tulen Hollandist, meie peaminister äh, on keegi, kes väga palju rõhku paneb eelarvele ja tahab ainult üks protsenti rahvamajanduse kogutoodangust eh, Euroopa Liidu eelarvena. Eh, minu küsimus on, et kuidas jah, me saame avaldada survet rohkem laste garantii nimel jah, juba Euroopa Parlamendi resolutsioonile siin viidati, aga ka liikmesriikides, kuidas rohkem ära teha, et ühendada jõud ja kaitsta lapsi. suur tänu, proua Staras Rahvapartei fraktsioonist Euroopa Parlamendist eh,. suur tänu, suur tänu ka kahele volinikule ja liikmesriikide parlamentide saadikutele, on selge, et laste heaolu on Euroopa Parlamendile prioriteediks. ja kaitsetud alaealised vajavad erilist kaitset, eriti need, kellel on mõni puue. liikmesriigid peavad kinni pidama õigusriigi põhimõtetest, liikmesriigid peavad hea seisma selle eest, et laste vaesust ei esineks. mina olen Äh, Hispaaniast. Äh, ei tohi olla meil lapsi, kellel ei ole juurdepääsu tervishoiuteenustele, haridusele, toidule, kui sotsiaalkindlustusasutused töötavad korralikult, äh, siis nii ongi, nemad peavad hea seisma selle eest, et probleeme lastel ei ole aga kui on probleeme, siis ei tähenda see, et liikmesriikides ei tegutsetaks. minagi olen omavalitsuses töötanud ja me teadsime, kui üks või teine perekond oli probleemide ees või ähm, ei saanud piisavalt mm, haridusteenust või toitu. kui on laste vaesusega tegemist, siis on see laste, see probleem liikmesriigi tasandil ja laste garantii peab nüüd aitama seda lahendada. aga see ei tähenda seda, et Euroopa Komisjon või institutsioonid hakkavad tegelema asjadega, mida peaksid tegema liikmesriigid ise. Euroopa Komisjon peab hea seisma selle eest, et rahalised vahendid, mida eraldatakse, tõesti leiavad korralikku õiglast kasutamist. ja laste garantii peab täiendama seda, mida liikmesriigid juba teevad, aga samas ei tohi tekkida kattumist, dubleerimist. palju peavad liikmesriigid ka ise ära tegema. ja tulemuseks peab olema kõige haavatumate kaitse ja vaesuse vastu võitlemine. ja üks sammas on just nimelt võidelda üheskoos vaesuse vastu ja teine asi, kaasamine. kui me vaatame olukorda, siis me näeme, et haridus ei ole piisavalt kaasav ja ma pean siin silmas kõiki liikmesriike. ma olen väga huvitatud sellest teemast ja hea, et me nüüd sellest räägime. haridus on üks peamine tegur, mida peab arvestama. kui me tõesti tahame, et kõigil oleks õiglased tingimused. Dragos. härra Dragos Pirsaru Euroopa Parlamendist uh,. kallid kolleegid. jah, me räägime jätkuvalt sellest, kuivõrd tähtis on laste garantii, aga see on mõttetu. Eh, jah me oleme ühel meelel, et see on oluline, sest keegi ei eita seda, aga probleem, mis meie ees on praegu, on järgmine. kuidas reformida põhjalikult meie ühiskondi, me räägime rohelisest leppest ja digitaalsest leppest, miks me ei või siis kokkuleppest laste nimel rääkida? see on siin kaalul, see on sama oluline me võime ühe triljoni euro kokku hoida, mida praegu ebatõhusalt kasutatakse, sest ei investeerita preventsiooni ja noorusesse, lapsepõlve. meil on praegu tohutud arved avalikus sektoris, mis kokku summaks on üks triljon. jah, meil on rohelepe, mida hakatakse rahastama, aga tuleb rahastada lapsi ja noori. ja kas küsimus on, et kas meil on poliitilist tahet, et lõhest üle saada, kõigepealt see poliitiline lõhe. poliitiline lõhe tähendab seda, et endiselt on meil suur lõhe nende gruppide vahel, kes usuvad sellesse, et riigid peavad tegelema õigustega ja teine rühm, kes peavad investeeringud kõige olulisemaks praegu meil tõendid näitavad, et investeeringud võivad ka sotsiaalset tulu tuua ja veel olla ka rahaliselt tulusad. investeerimine inimkapitali on ülioluline ja nii me saame lõhest üle. teine lõhe on era- ja avaliku poole vahel. arvatakse, et ainult avalik sektor peab vastutama, aga see on silmakirjalik. me peame ka kaasama era- sektori ja kasutama finantsvõimendust. MFF on oluline, aga äh, InvestEU ja teised instrumendid pluss erasektori vahendid on vaja kaasata. ja kolmas lõhe. Äh, meil tähtis on, et kohalikud omavalitsused oleksid kaasatud. Äh, probleeme ei ole võimalik lahendada, kui kõik sidusrühmad ei ole kaasatud aitäh! järgmiseks proua Alicia Homs-Komel, sotsiaaldemokraadid. jah, äh, suur tänu. kui ma nüüd kuulasin neid sõnavõtte, äh, siis ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et laste vaesus on üks nendest väljakutsetest, mida tuleb lahendada Euroopa Liidus. arvnäitajad on väga selged, üks neljast lapsest on äh, nii-öelda leivajärjekorras ja, ja paljud ähm, kannatavad ka sotsiaalse tõrjutuse all. selge on see, et ebavõrdsus saab juba väga varajases vanuses alguse ning see mõjutab ka neid võimalusi, mis lastel elus hiljem on ning see on vastuvõetamatu. nagu me teame, siis äh, parlamendis detsembrikuus kaks tuhat kaheksateist leppisime kokku, et järgmine ESF pluss, järgmine sotsiaalfond, peab saama piisavad rahalised vahendid selleks, et laste garantii töösse saada. ja olemasolevate vahenditega on siis asja mõte selles, et laste vaesuse vähendamine peab olema Euroopa Liidu eelarve üheks järgmiseks eesmärgiks. aga eelmise nädala reedel tutvustati järgmist äh, mitmeaastat finantsraamistikku koos märkimisväärsete kärbetega sotsiaalses valdkonnas, eriti Euroopas, ja see on küllaltki murettekitav, et me näeme selliseid kärpeid, eelarvekärpeid, mis tegelikult aitaks sellistest raskustest üle saada. kõikidel liikmesriikidel on ju need probleemid, see on tõsi, aga kui Euroopa Liit saaks meid aidata, siis ma arvan, et see aitaks omakorda äh, Äh, kiiremini asju paremaks muuta. ja ma arvan, et oluline on, et me mõtleks, kuidas me seda lahendame. aitäh! järgmiseks proua Fabiola Cardosa, Portugal. Muito obrigada, senhor presidente, caros colegas. É um, uma alegria muito grande estar aqui, poder participar deste projeto de mul on hea meel äh, teie hulgas viibida ja selles projektis äh, osaleda see on eh, ikka väga elujõuline, me ei räägi siin ju arvudest, vaid eh, inimestest. ja see on veelgi olulisem eh, rõhutada, kui me räägime lastest, kes on meie tulevik. kuulasin tähelepanelikult, mida ütles volinik demograafia ja demokraatia kohta see on tõesti väga õnnestunud seos panna, kui panete kokku siis samasse portfelli need küsimused ja e, nõnda, et on võimalik siis võidelda laste vaesuse vastu ja e, toetada demograafilisi arenguid e, ja demokraatiat ja demograafia on ka väga oluline siin juures ja mul on küsimus, kas on kaalutud ka diferentseerivaid meetmeid, äh, võtmaks arvesse kahjuks seni veel liikmesriikides püsivaid erinevusi poiste ja tüdrukute vahel. kuidas seda arvestatakse, kas on plaanis kuidagi mõõta neid erisusi näiteks ka äh, äh, sooidentiteedi arvestamisega seoses äh, või ka, et võtta arvesse laste seksuaalset orientatsiooni, kes pahatihti satuvad selle tõttu rünnakute ohvriks. aitäh, järgmiseks Kasimir Kolonetski poole. aitäh, juhataja volinikud, daamid ja härrad, me oleme vägagi huvitatud sellest kavandatud algatusest, mis seisneb siis Euroopa laste garantiis samuti oli mul väga hea meel kuulda selle koosoleku kohta, mis ähm, oli härra Schmidtiga Poola parlamendis ja ma tänaksin teda selle sellel osalemise eest. perekondade toetamine ja laste vaesuse vastane võitlus on Poola valitsuse üheks peamiseks prioriteediks. alates aastast kaks tuhat kuusteist aprillikuust oleme andnud märkimisväärset rahalist toetust eh, üldse lastega peredele. tegemist on osaga programmist, mille nimi on Perekond viissada pluss tegemist on kõige suurema raha andmisega Poola perekondadele pärast aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa. see programm, Perekond viissada pluss, selle eesmärk on demograafilist olukorda Poolas paremaks muuta. see vähendab kõige nooremate isikute seas vaesust ja see on investeering, investeering inimkapitali. veelgi enam, see programm, mida Poolas on hakatud kasutama, on programm, mis on suunatud seitsme kuni kahekümne aastastele ehk siis nendele, kes õpivad ja puuetega isikutele kuni kahekümne neljanda eluaastani ning taaskord sellega ka antakse inimestele toetust, et nad saaksid hea alguse oma elule. veel üks programm puudutab ähm, juurdepääsu äh, hooldusteenusele kuni kuueaastastele lastele, see on perekonda soosiva poliitika oluliseks elemendiks veel üks vahend, mis meil on, on äh, nii-öelda suure pere kaart. see on vahend, mis võimaldab suurtel peredel ehk paljulapselistel peredel saada teatud soodustusi. Äh, teatud soodustusi isegi näiteks kauplustes ja mujal, ehk siis suure pere kaart on midagi sellist, mis on äh, kasutajate seas väga populaarne ja praegu on juba üle kuue poole tuhande partneri sellel skeemil, nad pakuvad teatud sooduseid, soodustusi ja muudki. ja veel üks mõte, daamid ja härrad. see kõik, need, need kõik on algatused, millele on vaja keskenduda. Need algatused, nende puhul on vaja mõelda, mõelda ka näiteks internetile, on vaja mõelda ka vägivallale, vägivallale ka internetis ja mul on hea meel, et tänane koosolek toimub. aitäh! nüüd ma tänaksin kõiki, kes ähm, sõna võtsid arutelu käigus, ma arvan, et see arutelu oli väga kasulik ning ma tänan ka komisjoni esindajaid nendepoolse sisendi eest, me oleme kõik teadlikud sellest probleemist ja mul on hea meel, et kõikides oma aruteludes oleme kuulnud ühist toetust sellele, et antud probleemi tuleb lahendada. me tahame teha midagi, mis kõlab väga loogilisena, ehk siis kõik, kes siia ilma sünnivad, peaksid omama võrdseid võimalusi. ning ähm, võrdsed võimalused peavad olema võrdsed kõikide teistega. ehk siis kõvasti on veel tööd teha ning selle, kõikide nende algatuste kohta öeldakse kindlasti veel väga paljut. Teil on minu igatine toetus olemas ja ma leian, et me oleme kõik nõus sellega, et eh, komisjon ja kõik eh, liikmesriikide valitsused peaksid tõsiselt seda probleemi käsitlema. meie omalt poolt usume, et iga laps peab omama võrdseid võimalusi saada haridust ja võimalust realiseerida oma, oma unistusi, olenemata sellest, kus nad elavad ning me peaksime tegema kõik endast oleneva, et see võimalikuks muuta. seda põhjusel, et ma, ma, ma ka täiesti usun, et, et see probleem on lähitulevikus lahendatav nüüd aga annaksin sõna äh, proua Nikolsonovale, kes saab tutvustada meile teist teemat, milleks on siis õiglane äh, miinimumpalk. palun. aitäh, sellega läheme siis teise sessiooni juurde, õiglased miinimumpalgad. aga paistab, et ähm, praegusest aru, arutelust tundub, et tegelikult see teema on ka seotud mõneti lastegarantiiga. volinik Schmidt ütles, et meetmed, mida võtame mis on suunatud vanematele, võivad tegelikult aidata ka lapsi. ehk siis kõigepealt annaksin sõna ähm, volinik Schmidtile, et ta saaks teema sisse juhatada. õiglased miinimumpalgad, palun. ja kõnelejal pole mikrofoni kahjuks. Adequate wages are key ähm, piisavad palgad on vajalikud selleks, et tagada sobivad töötingimused ja elustandard kõigile eh, Euroopa Liidu töötajatele. seda rõhutatakse hästi sotsiaalõiguste samba põhimõttes number kuus. miinimumpalk, mis on kehtestatud kas siis seadusega või kollektiivlepinguga, on võtmetähtsusega selleks, et kaitsta madala sissetuleku saajaid miinimumpalgad aitavad seda saavutada, nad aitavad nii-öelda sisemist vaesust vähendada ja vähendada ka äh, palkade ebavõrdsust. Äh, sellega toetatakse töötamist, ka tööturu võrdsust, naiste osalust tööturul, aga äh, paraku tulemused on liikmesriigiti ja liikmesriikide vahel ka väga erinevad palgaerinevused on paljudes Euroopa Liidu osades tegelikult suurenenud, kus madalapalgalisemad töötajad on näinud, et nende palga ostujõud väheneb võrreldes teiste gruppidega. see on aga vastu Euroopa Liidu lubadusele, mis seisneb ju vagatud, jagatud jõukuses ja sotsiaalses progressis. sel põhjusel on president von der Leyen öelnud, et tuleb teha tuleb luua õiguslik instrument, millega tagatakse, et igal liidu töötajal on õiglane miinimumpalk ette nähtud. just selles kontekstis neljateistkümnendal jaanuaril võttis komisjon vastu dokumendi, millega käivitatakse esimene faas konsultatsioonidest sotsiaalpartneritega, mis puudutab vajadust ja võimalikku suunda seoses Euroopa Liidu tegevusega miinimumpalkade valdkonnas Euroopa Liidu algatus õiglase miinimumpalga kontekstis kõigepealt panustaks sellesse, et suurendatakse madalapalgaliste ostujõudu liikmesriikides, sellega stimuleeritakse ka nõudlust, säilitades tööhõivet ja konkurentsivõimet teiseks, nii-öelda üles suunatud lähenemine või konvergents töötingimuste osas liikmesriikide vahel ja ühtlasi võrdsete võimaluste loomine ettevõtjate vahel ühisturul. kolmandaks, uus poliitiline hoog miinimumpalkade toetamiseks, toetades pingutusi riikide tasanditel. komisjoni jaoks on selge, et üks uus algatus ei seisne selles, et mingi ühtne Euroopa palk kehtestatakse, ei, miinimumpalk ei saa ega peagi olema sama igas eh, liikmesriigis. arvesse tuleb võtta ikkagi mõju tööhõivele ja tuleb võtta majanduslikku võimekust riikidel arvesse, samuti selline algatus ei tähenda ka seda, et eh, kehtestatakse miinimumpalk seadusega, kus suuresti tegelikult kollektiivlepingutega on asi juba reguleeritud sellised süsteemid ei ei oleks mitte ainult ähm, mõjutatud, aga tõtt-öelda selliseid olemasolevaid kokkuleppeid ka kaitstakse. see instrument peaks pigem tugevdama kollektiivläbirääkimisi nendes riikides, kus need praegu nõrgad on nendes riikides tuleks edendada sotsiaalset dialoogi ja samuti sotsiaalpartnerluste institutsionaalset arendamist. seega miinimumpalkasid kehtestatakse edaspidigi kas kollektiivlepingutega või siis seaduse jõuga, igati austades liikmesriikide eh, traditsioone ja sotsiaalpartnerite autonoomsust me oleme sotsiaalpartnerite konsultatsioonide esimese faasi käima lükanud, pärast konsultatsioone, mis lõpevad veebruari lõpus või märtsi alguses, vaatab komisjon need väljendatud seisukohad läbi, sotsiaalpartnerite seisukohad. ja kui just sotsiaalpartnerid omavahel ei kavatse hakata läbirääkimisi pidama, siis kavatseb komisjon käivitada teise faasi konsultatsioone et rääkida sotsiaalpartneritega sellest, et milline võiks olla võimalik sisu sellisel Euroopa Liidu algatusel, mis puudutab õiglast miinimumpalka, aitäh! aitäh volinikule ja nüüd saab sõna Stergioni Bizu. ma ei tea, kas ma teie nime hääldasin hästi, kuivõrd seda on keerukas hääldada Kreeka parlamendi sotsiaalkomisjonist, palun. aitäh, daamid ja härrad. ma kõigepealt soovin tänada komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit selle väga, väga kohase algatuse eest. ta näitab sellega, et ta on tõesti teadlik sellest, et Euroopa Liit peab kaitsma seda, et tagatud oleks õiglased väärikad elamistingimused kõikidel töötajatel. tegemist on vajaliku instrumendiga, tegemist on esimese sammuga selle eesmärgi saavutamisel. ehk siis miinimumpalga kehtestamine. samuti naisena leian ma, et see panustab, kui mitte sooluse palgalõhe kadumisel, siis vähemalt selle vähenemisele Kreekas on miinimumpalk reguleeritud alates aastast kaks tuhat kaksteist. ja alates aastast kaks tuhat kolmteist oleme seadusega kehtestatud miinimumpalka kasutanud ning sellega kaasneb ka laialdane konsultatsioon sotsiaalpartnerite seas, on olemas ka tehniline ja teaduslik toetus ekspertide poolelt, erinevate valdkondade ekspertide poolelt majandusekspertide, sotsiaalpoliitika, tööturu, töösuhete, kõige muu. Kreeka seaduse kohaselt on miinimumpalga summa selline, mis kehtestatakse, võttes arvesse Kreeka majanduse seisu, selle kasvuprognoosi, produktiivsust, hindu, konkurentsivõimet, tööhõivet, tööhõive määra sissetulekuid, palkasid. see protsess ähm, toodi esimest korda välja septembris kaks tuhat kaheksateist, hakati kasutama kaks tuhat üheksateist ministri käskkirjaga ja siis pandi kuussada viisteist eurot selleks miinimumpalgaks. selleks, et nüüd selle summa ostujõudu mõista, äh, ilmestaksin sellega, et odav äh, lõuna maksab näiteks kümme eurot, sama mis Bulgaarias, Luksemburgis oleks see seitseteist eurot. väike korter, üürimine läheb kuskil kolmsada eurot maksma, Bulgaarias kakssada seitsekümmend, Luksemburgis aga samasugune korter maksaks tuhat viissada eurot, et seda üürida kuus ma kasutan neid kahte riiki näidetena, sest et tegemist on siis kõige madalama ja kõige kõrgema miinimumpalgaga riigiga, Bulgaaria ja Luksemburg. olgu ka öeldud, et alates tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa ja kuni aastani kaks tuhat üksteist Kreeka miinimumpalk kogu aeg suurenes ja viimane selline palgatõus oli juulikuus kaks tuhat üksteist. märtsis kaks tuhat kaksteist miinimumpalka vähendati kahekümne kahe protsendi võrra äh, üle kahekümne viie aastastel ja üle kolmekümne kahe protsendi neil, kes on vanusegrupis kaheksateist kuni kakskümmend viis. tegemist oli siis võlakriisi tulemiga ja äh, asjakohase programmiga. miinimumpalga tõstmine on nüüd midagi sellist, mida Kreekas praegu kõvasti arutatakse. miinimumpalga kasv on seotud ka teatud plussidega ja ka teatud toetustega, mida võib-olla suurendatakse lähiaastatel seoses miinimumpalga tõstmisega ning see palga tõstmine võib mõjutada kusagil seitsesadat tuhandet töötajat, kes saavad siis kas miinimumpalka täistöökohaga või täisajaga töötades õigemini, või siis on tegemist osalise ajaga töötajatega, kellele makstakse vähem kui viissada eurot kuus. hiljuti ütles meie peaminister, et uus valitsus, uue demokraatia valitsus eh, toetab miinimumpalga tõusu, aga see peaks olema seotud kuidagi majanduse produktiivsuse ja majanduse enda kasvuga. miinimumpalga küsimus on Euroopa Liidus ka eh, tekitanud arutelusid. eesmärk on tuua kaasa majanduskasvu, töökohti, võitlust äh, palgalõhe vastu ja võitlust nii-öelda äh, töötavate või nii-öelda palgavaesuse vastu. Äh, Kreeka seisukoht on selline, et peaks olema mingi Euroopa mehhanism, mis võimaldaks riiklikul seadusandjal ikkagi midagi sellist teha. Kreeka on riik, mis kaitseb ja tugevdab sotsiaalset dialoogi ja demokraatlikke protsesse. meie majanduspoliitika eesmärk on omada ka teatud sotsiaalset sisu ning see kõik on seatud ka töötajate kaitsega. loomulikult austame ka sotsiaalseid traditsioone ja sotsiaalpartnerite auto, autonoomiat ning ka läbirääkimisvabadust. kokkuvõtteks, Euroopa Liidu tegevuse tuum ei ole seotud äh, mingite keeruliste sõnade või millegi muuga, vaid ikkagi sellega, mida kuidas mõjutab poliitika töötaja igapäevaelu, sest see on meie lõppeesmärk, aitäh! aitäh, nüüd alustame äh, mõttevahetust Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi, äh, Rahvusparlamentide liikmete vahel. meil on siin väga pikk kõnelejate nimekiri, samas aega on vähe, väheks jäämas, äh, kuna me peame kell seitse lõpetama. ma paluksin teil Mm, jälgida äh, kellaaega äh, ja võtta arvesse, et teil on kõneaega äh, minut kolmkümmend. esimesena saab sõna Hanna Johanson Rootsist. aitäh. suur tänu. ma tervitan komisjoni suurt soovi edendada jätkusuutlikku Euroopat ja elujärge parandada ja me toetame Euroopa Komisjoni sellekohaseid algatusi, aga see tähendab seda, et tuleb kinni pidada ka liikmesriikide pädevustest. komisjon ütles, et miinimumpalk tegelikult kuulub liikmesriikide pädevusse, aga siin on mitmeid võimalusi. me murelikult jälgime praegu seda arutelu siin Äh, äh, igasugused seadusmuudatused, me leiame, et enesereguleerimine on siin oluline. ja me ju tegeleme siin, räägime siin äh, tööturust, kus on erinevad mudelid, erinevad mm, palgatasemed ja iga riik tahab kaitsta oma konkurentsivõimet ja neid erinevaid mudeleid, lähenemisviisi me peame arvestama ja e, parteid ja ametiühingud e, Rootsis ja ka Rootsi parlament on igasuguse sellekohase uue direktiivi vastu. ja mitmesugused soovitused, e, et enesereguleerimisega tegeleda, see on vastuvõetav. tähtis on jah, et meil oleksid küll eh, ühesugused eesmärgid, aga et meetmed oleksid mõistlikud. Bulgaaria esindaja lugupeetud eh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, Äh, Bulgaaria jaoks on miinimumpalga küsimus äärmiselt oluline, mitte ainult sellepärast, et äh, meie ees seisavad suured äh, demograafilised väljakutsed, vaid ka sellepärast, et me soovime kõigile riigis luua kõrget elustandardit, mistõttu oleme alustanud Bulgaarias laiapõhjalist arutelu selle Euroopa Komisjoni ettepaneku üle ja novembrikuus äh, on meil plaanis äh, välja tulla äh, ka sotsiaalõiguste sambast lähtuva ettepanekuga. me ähm, pooldame miinimumpalga sisseviimist, mis rajaneks äh, riigi äh, majanduslikul äh, reaalsusel ja ka tööandjate võimalustel. on väga oluline, et see toetaks tõhusalt majanduskasvu, suurendaks nõudlust riigis ja su suurendaks ka elustandardit. me leiame, et õiglane miinimumpalk on väga äh, hea algatus Euroopa tasandil, see aitab suurendada elustandardit ja see aitab ka tuua rohkem läbipaistvust, aitäh. Äh, Johan Danielson saab sõna Euroopa Parlamendi poolt. Thank you uh, and also thank you, Nicolas, for your introduction uh, jah, suur tänu, suur tänu äh, proua Nikolsonile ja äh, teistele sissejuhatuse eest ja äh, ka minu rahvus ähm, mm, parlamentide kolleegid on viidanud siin öö, öö, erinevatele vormidele, kas direktiiv või soovitus, nii edasi, aga eile igal juhul me rääkisime öö, vaesusest ja öö, üks äh, äh, äh, järeldus oli need, et suuremas sissetuleku palgavaesuse riskis on just inimesed, kes on ajutise lepinguga tööl, kellel ei ole nii-öelda püsivat ja kindlat töökohta, nii et eh, mida siis eh, teha, et liikuda edasi selle eh, ettepanekuga, pidades silmas, et Euroopa kodanikel oleks nii palju kui võimalik pikaajalised ja kindlad töökohad. aitäh, proua Rakalist Rumeeniast saab järgmisena sõna, suur tänu Rumeenia äh, ootab äh, huviga otsust äh, sellel teemal ja me hindame kõrgelt asjaolu, et on võimalik arvestada ka riikide eripäradega. Rumeenia on üks nendest riikidest, kellel on määratud miinimumpalk valitsuse otsuse näol, kuid mm, mis siis juhtuks, kui äh, näiteks äh, sotsiaalpartnerid enam äh, kokkuleppele ei saa või kui nad ei suuda läbi rääkida nõnda, et jõuaksime positiivse tulemuseni, kas me siis võime kaaluda seadust, mis võtab arvesse ainult siis majandusnäitajad nagu inflatsioon ja töö Äh, produktiivsus, sest põhimõtteliselt äh, peaks see ju olema vastavuses äh, reaalse majandusolukorraga igas riigis ja võin öelda Rumeenia kohta, et väikesed ja mini, et mikroettevõtted äh, annavad äh, kuskil viiskümmend äh, protsenti riigi SKT-st, nii et siin on äärmiselt oluline, ähm, millisest miinimumpalga kasvust me siin räägime, et erasektor siiski püsima jääks. järgmisena saab sõna Angelistes Selis Maltalt. aitäh! Thank you very much. Fil-waqt li l-Kummissjoni Ewropea edha tiddiskuti u tipproponi il-framework ta' Euroopa eh, Komisjon on välja pakkunud selle eh, miinimumpalga raamistiku kõigile riikidele, kuid meil on juba kõigile töötajatele ette nähtud miinimumpalk aastast kaks tuhat seitseteist vaadati see süsteem veel üle ja me leppisime sotsiaalpartneritega kokku, et äh, töötajad ei tohiks saada miinimumpalka rohkem kui üks aasta järjest. pärast aasta möödumist äh, peab nende palka tõstma, nende põhipalka tuleb tõsta. nii et äh, isegi kui Äh, selleks on äh, seadus ette nähtud, siis rohkem kui aasta ei tohi ikkagi inimesele miinimumpalka maksta. me oleme äh, miinimumpalka tõstnud ka viis aastat järjest, makse me ei ole samas tõstnud. ja mis puudutab puuetega inimesi, siis äh, me teame ja meil on ka äh, selleks vastavad äh, võimalused, et äh, puuetega inimesed saavad tööturule siseneda, me oleme selleks ette näinud võimalusi, aga me teame ka, et väike osa nendest isegi pakutud võimaluste raames ei ole, väiksel osal neist ei ole võimalik tööturule siseneda ja et nende eh, eneseväärikust eh, toetada, soovime neile pakkuda ka piisavat sissetulekut, et nad saaksid väärikalt eh, elada, nii et tõsise puudega inimestega, puuetega inimestele on meil ette nähtud niisugune sissetulekutoetus, aitäh. ja proua Pihhov saab järgmisena sõna Euroopa Parlamendist suur tänu, on väga hea, et me need teemad omavahel oleme ühendanud, ühelt poolt laste vaesus ja teiselt poolt miinimumpalk, on ju selge, et need kaks teemat on väga tihedalt omavahel seotud. jah, kui ei ole palka, eh, mis oleks kindlu-, kind-, nii suur, et oleks vaesuse vastu, siis on ka lapsed vaesed ja väga hea, et komisjon on nüüd julgus sellega tegeleda ja kolleeg ka juba ütles, meil on strateegia kakskümmend kakskümmend jah, kus meil oli eesmärk vaesust vähendada, see ei toiminud, vaesus kasvab. ja nüüd me peame tõsiselt ja siduvalt tegutsema. aga me saame aru ka, et on erinevat lähenemisviisi, on meil selliseid riike, kus on palju vaeseid, on palgavaeseid palju ja samas on riike, kus on palgapoliitika hea ja olukord parem. nii et väga hea on, et ühelt poolt jah, me tugevdame palgapoliitikat mitte ainult seal, kus ta on juba hea, vaid äh, just eriti seal, kus ta ei ole. ja miinimumpalk on äh, see kõige miinimum lähenemisviis. hea palk kõikjal Euroopas, me oleme ju maailma rikkaim maailmajagu. Äh, nii et ühelt poolt et äh, jah, äh, me ei saa sekkuda nii, nagu Kreekas juhtus, äh, palkade kujundamisse ja ainult miinimumile rõhku panna, aga meil on vaja tagada tõesti, et oma palgast oleks võimalik hästi ära elada. suur tänu, järgmisena saab Ungarist sõna Attila Barca. aitäh, lugupeetud kolleegid, Ungari parlament jälgib tähelepanelikult komisjoni konsultatsioone seoses äh, õiglase miinimumpalgaga ja meid rõõmustab, et äh, komisjon äh, soovib austada riikide erisusi, sotsiaalpartnerite seisukohti ja me usume, et ka Ungari osaleb nendes konsultatsioonides viimase kümne aasta jooksul on Äh, Ungaris miinimumpalk äh, kahekordistanud äh, ja Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on meil selles osas vähem muresid, kuid meil on küsimus seoses õigusliku aluse ja sotsiaalpartneritega konsulteerimisega. rõhutaksin ka seda, et komisjon peaks arvesse võtma selle konsultatsiooni Äh, tulemusi ja viima läbi põhjaliku mõjuhinnangu. me teame kõik, et äh, praeguses majandusolukorras, kus kõikjal Euroopa Liidus palgad tõusevad ilma komisjoni sekkumiseta, seda just uutes liikmesriikides, nagu saime lugeda äh, ka tööhõivealasest raportist, aga ärgem unustagem ka, et Äh, miinimumpalka äh, reguleerivad eeskirjad on erinevad ja riigipõhised. <clears throat> Yes. proua Ždanoka saab järgmisena sõna Euroopa Parlamendist Eh, jah, ma tänan, mina olen kuue fraktsioonis siin parlamendis ja me oleme palju võidelnud selle eest, et meil oleks selline ühtne lähenemisviis miinimumpalga küsimuses ja vähemasti Euroopa Liidus oleks tagatud miinimumsissetulek ja ma meenutan teile eh, resolutsiooni aprillist kaks tuhat üheksateist, kus seda teemat käsitletakse miinimumsissetulek. ja härra Schmidt, me tõesti nüüd loodame, et Euroopa Komisjon, eh, kui ta töötab miinimumpalga teemaga, ei unusta ka miinimumsissetulekut kogu Euroopa Liidu tasandil laste vaesus ja võitlus laste vaesuse vastu on ikkagi rohkem seotud miinimumsissetulekuga kui et miinimumpalgaga aga kui me räägime miinimumpalgast, siis meile tekitab muret see, et välja on pakutud eh, aluseks võtta mediaanpalk, mitte keskmine palk. ja need on erinevad suurused, eh, väga erinevad suurused, aga sellest me veel räägime. Laszlo Varju from Hungary, please aitäh, järgmine, järgmine saab sõna härra Laslo Varja Ungarist. Äh, suur tänu, äh, head kolleegid, lugupeetud äh, volinik toetan algatusi, mille eesmärgiks on üle, üles ehitada tugev Euroopa ja on selge, et meil on tarvis pakkuda niisugust võimalust liikmesriikidele. mis puudutab sotsiaalseid, sotsiaalvaldkonna initsiatiive, siis äh, võib, äh, siis siin peab olema aluseks tugev majandus, kuid majandus saab olla ainult tugev siis, kui on ka tagatud vastavad sotsiaalsed äh, olud töötajate väljaõpe eh, määrab tegelikult eh, majanduse edukuse. Ungaris on meil neli koma neli miljonit eh, elanikku ja kolm koma üks miljonit saavad neist Euroopa keskmisest madalamat palka, nii et me toetame selle meetme sisseviimist teame ka, et äh, mitmetel riikidel on äh, kogemusi miinimumpalga äh, kasutusele võtmisel ja seega me jälgime väga tähelepanelikult selle algatuse edasiliikumist, arutelusid erinevate osapooltega valitsusvälisest sektorist ja nii edasi. meil on tarvis omavahel kogemusi vahetada, kuna tegu on väga olulise küsimusega. Many more speakers, so we go to one twenty eh, tõlge on meil kella eh, seitsmeni, meil on veel eh, väga palju kõnelejaid, sellised on reeglid. järgmisena saab sõna Özlem Terim Euroopa Parlamendist. suur tänu. Euroopa Sotsiaalharta artiklis neli kohustab tagama õiglase tasu töö eest ja see harta ütleb ka, et inimesed, kes töötavad, peavad tõesti saama äh, piisavalt äh, tasu selle töö eest, et oleks piisav elatis neile tagatud. me võime muidugi arutada, mis asi on see piisavus, aga äh, kindlasti välistab see selle, et inimesed, kes töötavad, elavad vaesuses ja mida see vaesus tähendab, kuuskümmend protsenti mediaan palgast. see on nii defineeritud Euroopa Liidu tasandil ja need, kes alla kuuekümne protsendi mediaanpalgast saavad töötasu, on vaesuse ohus. jah, kui kinni pidada Euroopa sotsiaalhartast, siis see kuuskümmend protsenti mediaan äh, palgast tuleb aluseks võtta miinimumpalga arvestamisel. mina olen Saksamaalt meil on miinimumpalk, aga see on nii pisikene, et inimesed, kes seda saavad, kui nad jäävad pensionile, peavad kannatama vaesust pensionäripõlves. tähtis on, et me arutaksime õiglast miinimumpalka ja ka selgelt määratleksime, mida me peame silmas vaesuses all. ja lõpetuseks jah, me ei tee siin palgapoliitikat liikmesriikide jaoks, me tahame lihtsalt Euroopa tasandil elutingimusi lähendada. proua Turu Fernandes Euroopa Parlamendist saab järgmisena sõna. aitäh, võtaksin sõna saadiku ja hispaanlasena yhtäaegu. kuna Hispaania valitsus nähtavasti äh, ei äh, saanud siia esindajat äh, saata, kuna vastavat komisjoni polnud veel loodud, selgitaksin lähemalt Hispaania olukorda valitsuskoalitsioonis vasakpoolsetega võttis kohustuse suurendada liikme miinimumpalka ja põhimõtteliselt peaks selle ähm, perioodi ajal toimuma ja see peaks mediaanpalgast mõõgutama äh, kuuskümmend protsenti, äh, nagu ka töötab OECD sotsiaalharta ja sel aastal äh, pidi juba, pidid juba toimuma vastavad läbirääkimised kuid äh, kui äh, valitsuses jõuvahekorrad muutuvad, siis äh, võib ka kõik see Hispaanias muutuda, seetõttu oleks hea, kui oleks Euroopast lähtuv algatus. tõsi, et vaesust ei saa ainult miinimumpalgaga kaotada, kuid see on väga oluline vahend sellele kaasaaitamiseks Äh, Hispaania sotsiaaldemokraadid seega äh, toetavad niisugust algatust, mis äh, võimaldab tugevdada kollektiivläbirääkimisi, millega saab töötajate olukorda, positsiooni toetada. Euroopa Parlamendi esindaja. suur tänu, juhat-, proua juhataja, volinik, jah, teil on raske ülesanne nüüd teie õlul. miinimumpalk Äh, jah, see on nii mitmetahuline ja juba probleeme on sellega, et teile teie šef palus, et esimese saja päeva jooksul juba ettepaneku selle kohaselt teeksite. aga äh, selle raske ülesande täitmiseks äh, loomulikult olete te ära teeninud kõigi toetuse. ma mõistan, mida Põhjamaade mm, saadikud siin ütlevad, et jah, et neil on kõhklused Põhjamaades ja Austrias on juba toimivad süsteemid ja see, kui nüüd siin midagi otsustatakse, kuidas see hakkab mõjutama neid, tekitab muret. aga tähtis on, et me ei vaataks ainult seda, mis juba toimib, vaid peaksime silmas ka seda, kus asi ei toimi. seal, kus on sotsiaalpartnerlussuhete pikk traditsioon, on olukord üks, seal, kus asi funktsioneerib, tulge meile appi, et olukorda mujal parandada. aitäh, nüüd Euroopa ähm, Parlamendi ähm, poolt saab sõna proua Ensander. Äh, suur tänu. Äh, äh, sooviksin tervitada kõiki algatusi sotsiaalse Euroopa nimel, mis on esmatähtsad kõige nõrgemate toetuseks. lastest oli äsja juttu, aga on oluline eh, ka erinevate liikmesriikide töötajate jaoks saavutada eh, suurem sotsiaalne õiglus ja eh, vähendada ebaõiglast konkurentsi Euroopa turgudel. ja rõhutasite tõepoolest siin miinimumpalga sisseviimise olulisust, täna kuulsime ka, et et see võib osutuda küllaltki keeruliseks, oleme ka kuulnud erinevaid seisukohti. ühelt poolt tuleb lähtuda lähimuspõhimõttest ja riikide eripäradest ja samas peab see olema üle-euroopaline algatus. minu küsimus, kas te äh, plaanite ka muid võimalusi või vahendeid äh, liikumaks äh, suurema sotsiaalse konverentsi konvergentsi poole, mis oleksid ehk lihtsamini saavutatavad, aitäh! Between... Uh, suur tänu, tundub, et nägime hästi, milline uh, on uh, seos siis laste garantii ja õiglase miinimumpalga vahel Euroopa Liidus see kõik tõesti on suur väljakutse härra Schmidti jaoks, kogu komisjoni jaoks, soovin teile sellega palju edu, mul on veel mõned teadaanded, loodetavasti tõlgid ka selle ära tõlgivad. kindlasti kõigepealt eh, juhitakse teid siia Euroopa ajaloo eh, majja ja teine teadaanne on see, et ärge siia midagi jätke, sest kui siit majast lahkuda, ei saa te siia enam tagasi tulla, nii et võtke palun kõik oma isiklikud asjad kaasa, aitäh!